mis kindlasti toob suuri edusamme ka Euroopa ühendamisel, ma vähemalt loodan nii, ja ma loodan, et meil on võimalik võidelda ka rahu eest kogu maailmas. ja sellepärast on mul kõigepealt kohe teile esitada järgmine avaldus. kallid kolleegid, esimeste konverents palus mul teha avaldus sündmuste kohta Lähis-Idas. arutelu selle kohta toimub kolmapäeva pärastlõunal ja kohal on siis ka välisministrite nõukogu äh, eesistuja Tšehhi välisminister härra Schwarzenberg. ma ütlen seda siin sellepärast, et algselt ei olnud tema osavõtt kindel, kuid nüüd see nii on. ma, ta peab veel samal päeval veel ka Lõuna-Aafrikasse sõitma, kuid sellegipoolest tuleb ta siia, tal ei ole küll võimalik väga pikalt siia jääda, aga ta on siin kohal ja ma arvan, et see Äh, on asi, mille eest meil tuleb Tšehhit kui eesistujamaad tänada. selle uue aasta alguses oleme me kokku tulnud täiskogu osa istungjärguks, aga samal ajal surevad Lähis-Idas jällegi inimesed. ja otse isiklikult pean nüüd ütlema ja ma arvan, et paljud neist arvavad, et kui ma vaatan televiisorit, siis äh, on see nagu kibe mälestus déjà vu'st. Euroopa Parlamendi nimel tahaksin oma suurimat kahetsust väljendada selle üle, et Gaza konflikt Iisraeli ja Hamasi vahel on järjekordselt äh, lõkkele puhkenud. ja ma ütlen täiesti selgelt, et me ei saa nõus olla sellega, et inimesed kannatavad edasi, et vägivald jätkub ja et nüüd on hakatud tulistama ka juba ÜRO töötajaid kui kaugele peab vägivallaspiraal minema selleks, et lõpuks hakkaks mõistuse hääl esile tulema? vägivalla lõpetamine peab toimuma mõlemal pool. me ei saa olla nõus olla sellega, me peame kritiseerima seda, et Hamas ründab rakettidega Iisraeli linnu ja me ei tohi ära unustada ka seda, et Hamas oli see organisatsioon, mis lõpetas relvarahu kuid oma reageeringutes ei tohiks me ära unustada ka proportsionaalsuse põhimõtet. kõikidel inimestel on ühesugune väärikus Lähi-Idas. igal riigil on õigus ennast kaitsta, kuid see ei õigusta vägivallaaktsioone, mille puhul just äh, tsiviilelanikkond äh, satub tulejoonele. meil tuleb inimesi Gaza sektoris aidata ühe palestiinlase väärikus on võrdne iisraellase, eurooplase või ka ameeriklase omaga, sest kõik inimesed siin maamunal on võrdsed. me ei tohi lubada humanitaarse olukorra halvenemist seal. me oleme poliitiliselt vastutavad ja me peame olema valmis kaasa aitama sellele, et me leiaksime pikaajalise lahenduse vägivallaspiraalist. lühiajalised lahendused ei aita. julgeolek vähendamine ainult sõjalistele aspektidele toob endaga kaasa ebaõnnestumise. sellepärast ei saa no, Lähis-Ida probleemi lahendada ainult sõjaliselt, meil tuleb lõppude lõpuks leida poliitiline lahendus. eriti ähm, tuleb meil õppida varasematest läbikukkumistest ja sellepärast tuleb meil leida meetmeid, mis mitte ei leiaks ainult kõikide poolehoidu, vaid oleksid ka jätkusuutlikud. viimastel päevadel olen ma Shimon Peresi, Iisraeli presidendiga rääkinud, ka ähm, Palestiina autonoomia peaministri Salam Fayyatiga, ka Talja Itsiga äh, Knessetist äh, ja otse loomulikult ka Javier Solanaga, Euroopa Liidu kõrge esindajaga välis- ja julgeolekuküsimustes ja kes on väga pikalt seal regioonis ka viibinud. ma rääkisin ka Euroopa Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee asepresidendiga ja rääkisin ka temaga samamoodi ka Jordaania parlamendi esimehe Abdelhadi al-Majaliga, ka Itaalia äh, ähm, parlamendi presidendi Gianfranco Fini ning ka Maroko parlamendi presidendi Mustafa Mansouriga. ja kõikides nendes vestlustes tegin ma väga selgeks, et Euroopa Parlament seisab täielikult nende nõudmiste taga, mis ministrite nõukogus vastu võeti Euroopa Liidu jaoks ja mida kinnitati kaheksandal jaanuaril ÜRO Julgeolekunõukogus vastu võetud resolutsiooniga. on äh, šokeeriv see, et see õiguslikult siduv resolutsioon, julgeolekunõukogu resolutsioon, mille puhul Ameerika jäi erapooletuks selleks, et üldse oleks võimalik resolutsiooni vastu võtta, et mõlemad konfliktipooled, nii Iisrael kui Hamas, ei pea kinni sellest resolutsioonist. kallid kolleegid, meil on vaja tagada relvarahu ja see peaks olema pidav. sinna relvarahusse tuleks kaasata ka Egiptus ja ülejäänud ja kõik ülejäänud osapooled. peale selle tuleb tagada juurdepääs humanitaarabile ja ÜRO äh, Work and Relief Agency'le peab andma võimalus humanitaarabi ka selles piirkonnas anda. ja ma tahaksin siin toonitada, et seda humanitaarabi ei tohiks anda mitte ainult kolm tundi päevas. kui isegi humanitaarabiorganisatsioonid peavad oma töö lõpetama sellepärast, et äh, osapooled äh, ei pea kinni nende neutraalsusest, siis on täiesti selge, et rahvusvaheline õigus on jõudnud kõige madalamasse punkti. peale selle on kolmandaks äh, nõudmiseks ka rahuprotsessi tugevdamine. kõige ainsaks jätkusuutlikuks lahenduseks on jätkusuutlik rahu ja kahe riigi lahendus. Euroopa Liit peab koos kvarteti liikmetega ja kõikide teiste mõõdukate Araabia partnerite ning teiste osapooltega ÜRO egiidi all väga kiiresti uuesti alustama rahuläbirääkimisi. kuid laiapõhjaline lahendus eeldab ka lepitust kõikidel pooltel ja ka Palestiina fraktsioonide omavahelist lepitust. peale selle tuleb meil küsimuse alla seada ka see meetod, mida me oleme kasutanud rahuprotsessis siiani. kuigi olukord on raske ja kuigi ei ole tehtud suuri edusamme, võis veel paar nädalat tagasi lähtuda sellest, et äh, läbirääkimisi siiski soovitakse pidada. rahvusvaheline üldsus ja eriti meie, Euroopa Liit osalesime oma panusega nendes läbirääkimistes, me andsime finantsabi, me soovisime, et loodaks raamtingimused Palestiina riigi loomiseks. kuid kas sellest panusest oli poliitiliselt äh, kas see panus oli poliitiliselt piisav, tuleb meil küsida, sest praegu me näeme, olukord on väljunud kontrolli alt. otse loomulikult kriisijuhtimise aegadel ähm, mõeldakse tihti lühiajaliselt meil on otse loomulikult vaja kohest relvarahu ja Iisraeli vägede väljaviimist, nii nagu ÜRO Julgeolekunõukogu seda nõudis. eelnevate aastakümnete kogemused näitavad, et rahu Lähis-Idas ei lähtu mitte ainult sealsest regioonist, kuid seda rahu ei ole võimalik saavutada ilma, et osapooled omavahel ära lepiksid. sellepärast peab rahvusvaheline üldsus olema valmis varem kui kuna, rohkem kui kunagi varem toetama rahu Lähis-Idas, selleks, et kibedad sündmused eelmistel aastakümnetel ei kestaks edasi järgnevaid aastakümneid. rahvusvahelised äh, sõjaväeüksused peavad aitama relvarahu luua. sellepärast tuleb teha kõik, et Prantsusmaa ja Egiptuse plaan Gaza piiride paikapanekuks kujuneks edukaks ja otse loomulikult tuleb ka relvade ja rakettide smugeldamine Gaza sektorisse lõpetada. juba Napolise protsessi alguses Euroopa Liit ütles oma strateegiadokumendis, et Euroopa Liit on valmis panustama sellesse protsessi. kuid lubage mul ühte asja eriliselt välja tuua. Euroopa ja rahvusvaheliste julgeolekujõudude operatsioonid ei tohi tagada mitte ainult lühiajalist relvarahu, vaid meil peab olema selge poliitiline eesmärk. nimelt, et pärast rahuläbirääkimisi oleks olemas vajalik usaldus äh, kus äh, nii iisraellastele kui palestiinlastele võrdselt tagataks julgeolek. see tähendab ka seda, et meil tuleb poliitilist survet avaldada mõlematele pooltele selleks, et jõuda relvarahuni. meil ei piisa mitte ainult sellest, et me sõnastame eesmärgiks rahu, vaid me, meil on vaja seda, et me tõesti ka rahu looksime ja seda enne, kui aastakümneid kogunenud vihkamine ähm, kulutulena kogu piirkonda haarab. ma meenutaksin teile, kallid kolleegid, et kahe tuhande kaheksas aasta oli rahvusvahelise dia-, äh, kultuuridevahelise dialoogi aasta ma meenutan teile, kuidas meie Euroopa Parlamendina võitlesime selle eest, et sellest aastast kujuneks lootuste aasta ja et meil oleks võimalik poliitiliselt toonitada seda, et kultuuridevahelised põrked ei ole loodusseaduseks. sündmused Gaza sektoris näitavad, kui kiiresti on võimalik maha matta kõik püüdlused kultuuridevaheliseks dialoogiks. seda näitavad ka väga selgelt pildid, mida me näeme iga päev uudistes. see reaalsus äh, annab, see reaalsus on ka vesi ekstra, vesi äärmuslaste ja fundamentalistide veskile, sellepärast et nemad ei ole valmis mitte rahuks, vaid soovivad vägivalda. vägivald aga omakorda toob endaga kaasa veelgi rohkem vägivalda seda tuleb meil veelgi, veel kord korrata. ainult dialoogi ja läbirääkimistega on meil võimalik kriisist väljuda. tegemist ei ole mitte eesmärgiga omaette, vaid